raport eh, Roheline raamat ühise kalanduspoliitika reformi kohta. ja see on äärmiselt oluline teema ja seda jälgitakse väga tähelepanelikult paljudes eh, riikides ja sektorites, kaasa arvatud minu oma riigis. esimesena anname sõna Patra Nevesele neljaks minutiks raportöörina, teil on sõna aitäh, härra president. volinik, daamid ja härrad. tahaksin tunnustada ka viitekümmet kalameest, kes peaksid iga hetk nüüd täiskogu saali jõudma, et seda arutlust kuulata mina tahaksin võtta sõna kõikide kalanduskomisjoni liikmete äh, nimel, kes selle raporti kallal on tõsist tööd teinud ja tahaksin öelda, et nüüd oleme me veendunud, et äh, meil on hea raport, mis on täna esitlemiseks siia täiskogu ette jõudnud. ühtne kalanduspoliitika on väga Euroopa Liitu iseloomustav, sellel on olnud keeruline sünnilugu. see hakkas kaheksakümnendatel peale, esimene reform toimus aastal kaks tuhat kaks. ja nagu me kõik teame, siis eh, peamised probleemid, mis puudutavad eh, ülepüüki eh, ja nii edasi, need algsed probleemid on endiselt suuresti olemas nüüd me peame jällegi kalandust reformima ja see reform peab olema laialdane ja sügavuti minev. ja kalandustööstus on sellist reformi juba väga kaua oodanud. millises suunas peaks see tööstus liikuma? me oleme selle raportis ka välja toonud, me peame saavutama tasakaalu kalanduse ja keskkonna ning sotsiaalsete majanduslike eh, punktide vahel meil peab olema piisavalt kalavarusid, sotsiaalselt peame kindlustama, et see äh, amet saaks jätkata ja majanduse mõttes peame me tagama, et tööstus äh, oleks eluvõimeline. kui me kõiki neid kolme eesmärki ei saavuta, siis äh, ei ole see tööstus Euroopa Liidus enam eluvõimeline. Need on need üldised põhimõtted. samaaegselt Äh, ütleme, saavutada seda, et kalamehed teeniksid rohkem, samas meie kalavarud säiliksid. kuidas seda saavutada? siin on ära toodud terve rida aspekte, me peame investeerima detsentraliseerimisse, peame tugevdada, tugevdama kalameeste enda võimet äh, kalanduspoliitikat rakendada, et nad saaksid ise oma otsused teha, äh, seda veele lähemal. meil on vaja paremat haldussüsteemi, mis oleks rannajoonele lähemal mitte kuskil kesksel tasandil. me peame moderniseerima nii rahvuslikke kui tööstuslikke äh, laevastikke, kõike seda põhjustel, mida ma just ära tõin. meil on vaja ka haldusmudeleid, mis on paremini kohandatud erinevatele kalandusregioonidele. me peame tugevdama ka turgusid kalandustoodetele, peame keskenduma kalandustoodetele, millel on lisaväärtus, peame äh, tagama, et kalamehed saaksid oma kalade eest äh, paremat hinda. meil on vaja ka nimekirja headest äh, praktikatest, peame garanteerima ka tugevad hügieenitingimused laevastikus, et meil oleks Euroopa Liidus jätkusuutlik kalandustööstus. ja loomulikult peame arvesse võtma ka töötleva tööstuse vajadusi. me peame arvestama ka kalanduses töötavate naiste olukorda, ka nende roll on oluline. peame kindlustama ka, et kalandustoodete import Euroopa Liitu on sertifitseeritud ja vastab samadele tingimustele, mis ühenduses püütud kalad kala, püütud kalade suurus, mida Euroopa Liitu lastakse ja nii edasi, nii et me saaksime täielikult ära kasutada oma võimeid, enne kui me hakkame kala importima. kokkuvõtteks, kalandusraport on kõigi kalanduskomisjoni kolleegide ühise töövili, eriti tahaksin tänada variraportööre, kellega ma olen väga head koostööd teinud. tahaksin tänada ka lisaks komisjoni liikmetele komisjoni sekretäriaati, Euroopa Parlamendi sekretäriaati ja kõiki neid, kes on selle raportiga tööd teinud, eriti omaenda isiklikku personali see raport on meeskonnatöö tulemus ja loodetavasti parlament võtab selle nüüd ka vastu. aitäh! nüüd nõukogu nimel härra Martin Vi-, Fra-, Fragueiro, merendusminister Hispaania valitsuses. Äh, aitäh, härra president, eesistuja sooviks avaldada tänu selle arutluse eest Euroopa Parlamendis, sest et tegemist on olulise panusega äh, laialdasse konsultatsiooniprotsessi rohelise raamatu üle. Euroopa Parlamendi panused äh, võetakse komisjoni poolt kindlasti tõsiselt arvesse oma seadusandlikke ettepanekuid välja töötades. ka nõukogu kindlasti detailselt uurib kõiki neid arvamusi, mille Euroopa, mida Euroopa Parlament siin nüüd esitanud on, et me saaksime anda oma panuse seadusandlike ettepanekusse koosotsustusmenetluse tingi-, kontekstis. roheline raamat aastast kaks tuhat üheksa tegeleb erinevate struktuursete puudujääkidega ühtses kalanduspoliitikas, ülepüüki, eesmärke, ja seda, et üldiselt ei ole sektoriga hakkama saadud ja ei ole suudetud äh, määrusi jälgida. roheline raamat vaatab ka võimalusi, kuidas äh, saaks toime tulla nende struktuuriliste puudujääkidega ja tõstatab olulisi küsimusi, nagu äh, need diferentseeritud režiimi tööstuslaevastikele ja väikestele laevastikele, ülejääkide probleemid ülekantavad koodid, selgemad juhised turgudele, üldse kalanduspoliitika integreerimine üldisesse merenduspoliitikasse ja ka kalanduspoliitika välisdimensioon. liikmesriigid eraldi ja koos äh, nõukogus samuti uurivad detailselt kõiki aspekte nendes küsimuste juures, mis on tõstatatud. esimene konsultatsiooni etapp lõppes septembris kaks tuhat üheksa ja komisjon sai tuhat seitsesada ettepanekut ning on äh, pidanud rohkem kui sada kakskümmend viis erinevat kohtumist ja seminari. teine etapp, mis hakkab septembris sel aastal, aastal kaks tuhat kümme, keskendub äh, nendele erinevatele panustele, mis on tehtud ja arutatakse nende peamiste äh, mõtetele, mis on esitatud eh, ja komisjon peab ka seminari reformi peamiste küsimuste üle ja küsimuste üle, mis puudutavad kalandusõigusi. Eh, täna peetakse seminari eh, väikekalanduse üle ja tuleviku finantsperspektiive arutatakse aprillis, välistamise aane mais ja ülepüüki juunis. La Coruñas toimub kolmandal mail ühine konverents, mida korraldavad komisjon ja eesistuja ja siin tegeletakse reformi kolme peamise aspektiga. Äh, ka kalandusvarude haldamine, kalanduse finantseerimine, äh, kolmandal, neljandal ja viiendal mail toimub Vegas äh, ministritevaheline kohtumine, ministrid uurivad konverentsi tulemusi ja võib-olla, et juuni nõukogus on samuti see punkt pea, päevakorras ja mitteametlik debatt töödokumendi üle, kus on ära toodud, ette pandud muudatused, kolmas etapp, mis algab ka kahe tuhande kümnenda aasta teises pooles, siis esitab komisjon valge raamatu ja seal on neli äh, seadusandlikku ettepanekut äh,. ja see peaks jõustuma uue reformiga aastal kaks tuhat kolmteist. hetkel ei ole nõukogu no, ühtegi ettepanekut vastu võtnud, nõukogu teeb oma ametlikud otsused siis, kui on saadud seadusandlikud ettepanekud komisjonilt aastal kaks tuhat üksteist ja seda tehakse vastavalt äh, kõigile reeglitele, mis on kasutusmenetluse kohta käivad. suur tänu nõukogu eesistujale ja nüüd Radamenoki, proua volinik ma ei tea, kas te esimest korda võtate sõna Euroopa Parlamendis, aga kindlasti olete minu eh, juhatuse all esimest korda täiskogul ja eh, tere tulemast ning eh, pärast eelnevat head esinemist on meil väga hea meel, et te olete nüüd meie volinik ja et me saame arutada koos teiega nii olulisi küsimusi. palun tere hommikust, suur tänu heade sõnade eest. härra president, austatud parlamendiliikmed, kuna tegemist on tõesti minu esimese kõnena või sõnavõtuna, sõnavõtuga volinikuna, siis äh, tahaksin öelda, et mulle teeb suurt au, et ma saan teiega arutada ühist kalanduspoliitikat tahaksin õnnitleda raportööri proua Nevest kõigi nende jõupingutuste eest tänada, et ta on püüdnud ühendada erinevaid seisukohti ühtsesse dokumenti. ma nõustun täiesti, et meil on vaja radikaalset reformi, et struktuurilised puudused kõrvaldada kalanduses. viimane reform kahe tuhande teisel aastal ei olnud piisavalt edukas. nüüd tuleb kõikidest äh, eelnevatest puudujääkidest üle saada ja avalikud konsultatsioonid on see kindlalt näidanud, et meie reformile on olemas laiapõhjaline tugi, loomulikult me peame täna püüdma leida vastuseid nendele küsimustele, mis te tõstatasite raportis. aga ikkagi, arve, arvestades teie kompromiss muudatusettepanekuid, mis puudutab jätkusuutlikkust, liigsest, liigset kalapüügi või võimsust, horisontaalset detsentraliseerimist, kaaspüüki, äh, kalade äraviskamist ja äh, tööhõivet kalandussektoris, olen väga tänulik teie ettepanekute eest, mis on konstruktiivsed tahaksin kaks spetsiifilist küsimust esile tõsta. kõigepealt avaliku sektori poolt rahastamine. arvan, et subsiidiumid tuleb äh, suunata äh, sinna, kust saab ka paremaid tulemusi, et täita meie eesmärke. kõigepealt selle asemel, et uusi laevu ehitada, peaks innovatsiooni toetama ja selektiivsust järgima ning äh, aitama ka tootjaid uutele väljakutsetele vastata sotsiaalne dimensioon on väga oluline, seetõttu me tahaksime, et kalanduses oleksid atraktiivsed, turvalised töökohad ja mul oleks hea meel kuulda teie ettepanekuid nendest küsimustest. tahaksin teile rääkida ka meie eelseisvatest sammudest eelneva aasta konsultatsioonide põhjal teeme kokkuvõtliku raporti, mis aitab meil äh, uut poliitikat ette valmistada korraldame seminare, et sidusrühmadega, institutsioonidega, liikmesriikidega spetsiifilisi küsimusi arutada ja eesistujamaa Hispaaniaga tahaksime äh, korraldada ka laiapõhjalise reformi arutelu mais. juba täna leiab aset just praegu üks tehniline töötuba komisjonis, kus on osalejaid kogu Euroopast. mul on ainult kahju, et teie ei saa osaleda sellel äh, seminaril. seda planeeriti juba ammu ja prooviti vältida, et olulised kohtumised kokku langeks, aga nii ta läks. ja äh, nende kohtumiste tulemusena tahame me arvestada erinevate ettepanekutega, mis aitaks komisjonil juba lõppettepanekuga kaks tuhat üksteist välja tulla. Teie olete kaas- seadusandjad ja teil on väga oluline roll uue poliitika kujundamisel koos nõukoguga. seega ootan suure huviga teiega koostööd. ja nüüd annan sõna fraktsiooni esindajatele. meie sõnavõtjate nimekirjas on rohkem kui kolmkümmend kõnelejat. see näitab, kui tähtsa teemaga on tegemist eh, ja seetõttu on vaja ka väga rangelt kõneajast kinni pidada. vastasel korral tuleb teid kat-, katkestada. täna on väga palju kõnelejaid ja kõigepealt annaksin sõna kaheks minutiks Rahvapartei esindajale. härra Antinoro, palun. suur tänu. suur tänu nõukogule. kõigepealt jõudu uuele volinikule, kes pidas täna oma esimese kõne täiskogul ma arvan, et see teema, mida me täna arutame, on väga tähtis. loodetavasti ei saadeta roheline raamat meile tagasi, nii nagu kahe tuhande teisel aastal juhtus. Euroopa Parlament on hoopis teises olukorras, pärast Lissaboni lepingut on meil nüüd kaasotsustusõigus ja me saa-, saaksime selle kindlasti positiivselt ära kasutada. muidugi võtmeisikuks on raportöör, proua Neves, keda me tahame kõik tänada Rahvapartei nimel suure töö eest ja nüüd tahaksin rääkida kalandusest, kuid natuke laiemast perspektiivist kui roheline raamat ja, ja see valge raamat, mis juunis peaks välja tulema. me peame kindlasti arvestama Vahemere erivajadusi. juba täna peavad olema meil õiged reeglid ja eeskirjad kaland-, kalanduses tööta-, töötavatele inimestele. meie kalamehed ja Vahemereäärsed riigid ei ole suutnud kõikidest reeglitest kinni pidada. meie reeglid muidugi kehtivad Euroopa-poolsetele Vahemereäärsetele riikidele, aga Vahemerel on ka teine kallas. nüüd, kui meil on äh, välispoliitika kõrge esindaja äh, tunnistan vajadust, et tuleb koostööd teha ka kolmandate riikidega, kes ei ole Euroopa Liidu liikmed, kuid meil võiksid olla ühised reeglid ja eeskirjad, nii et need reeglid, mis kehtivad meie kalameestele, kehtivad ka teispool merd ja et äh, kalamehed tunneksid siis, äh, et, et, et kedagi ei ahistata. sotsiaaldemokraatide esindaja. Andres Parea suur tänu. president, volinik. praegune dokument räägib kalandusest, mis peab tagama meie keskkonna ja kalanduse ja meie planeedi jätkusuutliku arengu, arvestades kõiki neid probleeme, mis meie ees seisavad. täpselt nii, nagu proua Tamanaki ütles, kahe tuhande teisel aastal juba koostati raport, aga nüüd tuleb teha nii, et kalandus oleks stabiilne, paindlik, kohanemisvõimeline. meil on olnud äh, kvootide ja äh, maksimaalse lubatud püügikogusega probleeme, samuti ei saa me lubada, et me, et me jätkuvalt viskame osa kalasaaki merre tagasi kalandus peab olema jätkusuutlik, see tähendab seda, et meil on vaja ka üht uut äh, süsteemi, mis äh, juba juhtimisse programmeerib sisse paindlikkuse ja äh, me peame arvestama ka keskkonnatingimusi. me peame arvestama loomulikult ka erinevate kalapüügimeetodite, kalapüügiviiside ja, ja praktikatega näiteks ranna kalapüügiga. turgudest rääkides tuleb turge stabiilida, stabiliseerida, tuleb äh, vähendada kolmandatest riikidest importi ning ka illegaalset kalapüüki. me peame ühtlustama sanktsioonid, koordineerima rahvusvahelisel tasandil oma jõupingutusi, vältida illegaalset kalapüüki. kindlasti tuleb täida rahvusvahelisi lepinguid, mille osalised me oleme ja kaitsma ka inimõigusi. üldse peaks kala, kalanduspoliitika palju paremaid tulemusi andma. me peame tunnistama, et ka kalanduses töötavatel inimestel on oma eh, tööspetsiifika, inimväärikus, eh, koht, kus nad elavad ja peame tunnustama ka naiste rolli kalanduses. ka nende jaoks tuleb jõupingutusi teha ühise kalanduspoliitika reform tähendab midagi rohkemat kui lihtsalt uute seadusaktide loomine. see on osa Euroopa Liidu üldisest reformist, mis on suunatud äh, meie merede jätkusuutlikkusele. kui me reformime kalanduspoliitikat, peame teadma, et selleks on vaja ohvreid tuua, aga me peame olema valmis selleks suur tänu! suur tänu, proua Andres! liberaalide nimel saab nüüd sõna härra Haaglund, kaheks minutiks, palun. härra president, need, kes on palju tööd teinud nimetatud raporti valmimiseks, väärivad tänu. seetõttu tahaksingi avaldada tunnustust raportöörile aga loomulikult ühine kalanduspoliitika vajab reformi. meie liberaalid lähtusime eelkõige ökosüsteemi põhisest lähenemisest ja selles suhtes on raport hea, aga samas tunneme meie, et tuleb ka näiteks kalade tagasivis-, merre tagasiviskamisega tegeleda, tuleb pöörata tähelepanu ka meie liigsetele püügivõimsustele kes os-, saaks õigustada meie kalade tagasiviskamise poliitikat? mitte mina. ühine kalanduspoliitika peab arvestama ka regioonide spetsiifikat, poliitikat tuleb rakendada ja peab olema võimalik kohaldada regiooniti, seetõttu on väga hea mõte sisse viia eraldi lähenemine rannakalapüügile ja väikekalandusele, see on väga tähtis äh, ettepanek. mina olen soomlane, kes elab Läänemere kaldal ja mul on eriti hea meel, et äh, on räägitud ka kormorani ja hülge populatsioonidest, mis on tegelikult Läänemerel kõige suurem oht kalandusele. ja kokkuvõtteks kolmandate riikidega sõlmitud lepingud käivad käsikäes kindlasti inimõiguste poliitikaga. Guineaga sõlmitud leping on küll hea, vabandust, oli, oli hea näide selle kohta, kuidas tegelikult peaks käiduma, meie hääletasime selle vastu, ma arvan, see on hea samm eh, uue, uue tuleviku suunas. suur tänu! suur tänu ja nüüd roheliste nimel saab kaks pooleks sõna, minutiks sõna proua Löövin, palun. suur aitäh, härra esimees, kallid kolleegid, volinik Tomanaki. kui ma äh, alguses hakkasin uurima ühtset kalanduspoliitika ja, ja neid äh, halbu tagajärgi, mis neil oli, siis kaks tuhat kaks aastal Rootsis, Rootsi parlamendis me vähemusfraktsioonina eh, üritasime kuidagi takistada tursapüügi, tursa ülepüüki. Eh, Rootsi kalameestele on kompenseeritud eh, see, mis nad on kaotanud tursapüügi osas. kui me räägime täieliku tursapüügi keelustamist, siis me peame vaatama äh, milline on olnud äh, tursapüügi mõju Rootsi tursavarudele. me peame siin tegelema ülepüügi küsimustega ja öö, äh, Rootsi on samuti siin süüdi. aastal kaks tuhat kaks äh, toimus viimane kalanduspoliitika reform ja ja siin me pidime märkima, et äh, liiga palju, liiga tõhusaid äh, laevu püüdis kala, me räägime siin harilikust tuunist. ja vaadake, milline on nüüd siis olukord äh, selle kalaliigiga Vahemeres alates aastat kaks tuhat viis. me räägime siin kolmekümne neljast miljonist eurost, mis on kulutatud laevastike tõhususe parandamisele, samas on püügimahud liiga suured, nii et me räägime viie koma neljast miljonist eurost, mida äh, samal ajal kulutatakse äh, laevade lammutamisele, nii et äh, ka sellele kulutatakse Euroopa Liidu raha, ma arvan, et selles, ka selles osas on kalanduspoliitika ümbervaatamine oluline, räägime siin sellest, et kasuta-, et laevad kasutavad maksuvaba kütust äh, ja samas äh, peame me rääkima sellest, et tühjendame meresid kaladest, mis on äärmiselt olulised selleks, et äh, Aafrika populatsioonid säiliks. me räägime siin küll rohelisest raamatust, aga tegelikult on kogu raportis ainult üks halb äh, lõige, ülejäänud on väga hea, siin räägitakse Äh, Euroopa kalandushuvide kaitsmisest ja kalanduspoliitika välisdimensioonist minu arust midagi ei peaks, on see midagi, mida me ei peaks aastal kaks tuhat kümme poliitikana toetama. suur tänu, proua Löövin ja nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel saab sõna härra Grubatšik. lugupeetud härra president, proua volinik, kallid kolleegid, ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki, kes aitasid seda raportit koostada. meil on tõesti vaja väga palju pühendumust ja ka kõhutunnet vaja selleks, et nii head dokumenti koostada. kuid see raport on tegelikult ainult aluseks, ehitamaks üles tulevast kalanduspoliitikat, mille puhul meil on vaja mõelda väga palju ümberstruktureerimisele, meil tuleb mõelda keskkonnakaitsele ja meil tuleb mõelda ka kultuuril listele taustadele ja traditsioonidele, mis kalandusega kaasas käivad. meil tuleb äh, toetada kalureid ja seda on võimalik teha ainult siis, kui me kuulame ära nii kalurid kui ka teadlased. ja kompromiss aitab äh, endaga kaasa tuua kalanduse parema toimimise ja uus kalanduspoliitika peab andma uusi impulsse selle valdkonna arenemiseks praegu majanduskriisi tingimustes Euroopa. peale selle tuleb meil ka röövpüügile väga suurt tähelepanu pöörata. peame mõtlema ka sellele, millal kasutatakse kala jahu ja seda, et see võib olla mürgine. peale selle on meil probleeme veel ka rannikupüügiga meil tuleb tagada seal keskkonnatingimustest kinnipidamine. meil on vaja paremat äh, kalandussüsteemi ja sellist süsteemi, kus ei ole kvoote, mida on võimalik äh, oma suva järgi muuta. ECR fraktsioon toetab seda raportit ja sel, praeguse süsteemi muutmist. suur tänu! ja nüüd saab QNG fraktsiooni nimel kaheks minutiks sõna Joao Ferreira. proua volinik, härra president, rohelises raamatus üritab komisjon erinevate sammudega luua ühenduse süsteemi ülekantava kasutamise kohta. see tähendab seda, et erasektoril on võimalik kasutada ka avaliku sektori hüvesid see ettepanek lükati eelmise reformi käigus tagasi, nüüd tuleb komisjon tagasi selle ettepaneku juurde. me ei taha ju siin praegu rääkida mitte erastamisest, me teame, et on teatud kalanduse valdkondi, kus olukord on parem kui teistes. on riike, mis on valinud selle tee, nagu näiteks Island, aga nüüd üritab Island jällegi sellest süsteemist loobuda, sellepärast et see on väga negatiivne Euroopa Parlamendil on vaja võtta kindel seisukoht ja see ettepanek tagasi lükata. see lahendus ei ole tegelikult tagatiseks sellele, et äh, kalavarud säiliksid. meil tuleb äh, mõelda kasutustingimuste piiramisele, see ei tähenda aga seda, et kalavarud äh, oleksid tagatud, see tähendab lihtsalt seda, et mõned saavad püüda rohkem kui teised. meil on vaja turule sekkuda, turul äh, muudatusi teha, meil tuleb kalameestele paremat tasu tagada kalanduspoliitikas on olukord väga erinev ja sellepärast äh, tuleb meil võimalikult rohujuure tasandil tegutsema hakata me ei tohiks üle kanda siin praegu Lissaboni vastuolusid, vaid meil tuleks midagi ära teha kalavarude tagamiseks. me räägime siin üksikutest riikidest, üksikutest kalameestest, kes kõik äh, ootavad meilt äh, efektiivset lahendust. see on hoopis teistsugune lähenemine kui tsentraalse poliitika veelgi kesksemaks mu-, tsentraalsemaks muutmine. suur tänu! kaks minutit. tere hommikust, aitäh, härra president. tahaksin tänada artikli nelikümmend seitse ümbertöötamise puhul volinikku, sest et see aitab Suurbritanniat ja puudutab äh, meres õngitsemist. ma arvasin, et äh, kõige selle eesmärgiks on kalavarudele äh, kasuks tulemine. kahjuks aga ei ole suudetud jätkusuutlikkust säilitada, sest et üheksakümmend üks protsenti kalavarudest on ilmselt aastaks kaks tuhat viisteist üle püütud. Äh, küsimus on selles, kes seda teeb. Äh, selline ülepüük tühjendab meie mered äh, kaladest, aga kalade tagasiviskamine merre ilmselgelt ei ole äh, Äh, jätkusuutlik, aga hobi korras meres õngitsemine on äh, selline asi, mis on kasuks kalavarudele, väga paljud inimesed Suurbritannias seda teevad ja sellel on ka lisaväärtus, umbes üheksakümmend tuhat äh, inimest töötavad väga paljudes ettevõtetes Inglismaal ja Walesis selles hobivaldkonnas hobikalapüüjad, püüdjad püüavad ainult seda, mida nad kavatsevad süüa ja liiga väiksed kalad viskavad tagasi ka selle, mida nad ei kavatse süüa. kui Euroopa Komisjon oma tahtmise läbi surub, siis nad peavad äh, välja püüdma kõik, mis nad kätte saavad ja nende kvoot läheb riikliku kvoodi alla äh, selline hobi korras kalapüüdmine on keskkonna puhul jätkusuutlik ja kui rohkem inimesi seda teeksid niimoodi, mitte kommertskorras, siis ei oleks nii suurt ohtu. Äh, ühtne kalanduspoliitika on alati olnud Briti laevastiku vastu, äh, sest et äh, saadakse püüda ainult väga väikse kvoodi äh, jagu. võib-olla komisjon peaks olema sama mõistev Briti hobikalapüüdjate vastu kui eelnev volinik, kes omaenda riigi puhul tuunipüüki sobivalt paika pani. Äh, hobi korras äh, kalapüüdjad äh, saavad võib-olla ühe protsendi kogu püügimahust kätte. komisjon loeb siin, ei hooli siin hädas olevast kalaliikidest, samas aga paneb hobi korras kalapüügi üldise hulka. aitäh! ja nüüd viimane kõneleja fraktsioonide nimel, proua Toots, ühinematute nimel härra president, minu ja minu valijate jaoks Põhja-Iirimaal on kakskümmend seitse aastat ühtset kalanduspoliitikat kokku pandud lõikes sada kolmkümmend kaheksa selles raportis, mis kordab üle, et üks väheseid valdkondi, kus kalanduspoliitika on olnud suhteliselt edukas, on see, kus liikmesriigid on saanud asja kontrollida. ideaal oleks see, et kalanduspoliitika Äh, võet-, kaotatakse ära või Ühendkuningriik äh, tuleks sellest välja ja liikmesriigid saaksid jälle oma ise, iseenda territoriaalvett kontrollida, aga kahjuks me sellises ideaalses maailmas ei ela. kalanduspoliitika reform äh, ilmselt jällegi Põhja-Iirimaa kalameestele toob sellise kom-, halva kompressi, kompromissi, mis viimase kolme aastakümne jooksul on märkinud meie kalavarude vähenemist ja vastamata küsimusi nende kalavarude kohta, millel meie tööstus põhineb ja seda näitab väga selgelt see eh, detsembri kalandusnõukogu eh, läbikukkumine ja kvootide kohta otsuste tegemine ma väga tugevalt toetan kalanduspoliitika regionaliseerimist, nagu raportöör on välja toonud, toetan arvamust, et kalanduspoliitika peaks põhinema kolmel põhimõttel, keskkond, sotsiaalne ja äh, majandusdimensioon, ja ma tõesti usun, et me suudame hakkama saada sellise poliitikaga, mis äh, pöörab ringi need kalanduspoliitika katastrofaalsed tagajärjed, aga leian, et radikaalsed muudatused äh, mida siin on lubatud, tekitavad veel ühe kaotatud võimaluse meie kalandustööstusele ja meie kalavarudele. aitäh! Eh, suur tänu, proua Toots! ja nüüd üksikkõnelejad. palun hoidke kõneajast kinni, vastasel korral jääb meil aega puudu. proua Fraga Esteves suur tänu, härra president, loomulikult selle raportiga ei saa lahendada kõike. meil ei ole ming-, uusi võimalusi tõelise kalanduspoliitika loomiseks, kui me praegust võimalust ära ei kasuta. kalanduspoliitikat on kritiseeritud juba aastaid ja äh, palju kriitikat on olnud ka õigustatud. oleks kahju, kui Euroopa Parlament nüüd ei saaks äh, õppetunde kriitikast võtta. me ei taha säilitada süsteemi, äh, mida iseloomustab kalandussektori taandareng, kalavarude vähenemine. juba tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal rääkisime me üleviidavatest kvootidest, rääkisime nendest Äh, jõupingutustest, mis äh, olid juba, juba tulemusi andnud ja mis, mis aitaksid meil industrialisa-, äh, industrialiseeritud kalapüüki vähendada. aga e, me ei saa kõigele ühtemoodi läheneda, seetõttu on vaja meil erinevaid lahendusi. ma ei mõista vast-, seda vasturääkivust, kui ühele mingisuguse instrumendi või kalapüügivahendi äh, kasutamine ära keelatakse, siis see ei pea, see keeld ei pea ju kõigile kehtima. see puudutab konkurentsivõimet samuti globaliseerunud maailmas ning, ning kalandustooteid, me teame, et turg kasvab ja ühenduse poliitika peab siinkohal olema järjekindel. me ei saa unustada päritolureegleid, uusi majanduspartnerluslepinguid Eh, me ei taha kahjustada omaenda eh, kalalaevastikku. suur tänu. ja nüüd kaheks minutiks palun prorodust. kallid kolleegid, proua volinik, tere tulemast siia ka kõikidele kaluritele tänane hääletus on Euroopa Parlamendis verstapostiks. esimest korda pärast Lissaboni lepingu ratifitseerimist räägime me ühise kalanduspoliitika reformist. järgnevatel aastatel saame ähm, väga palju uut võimu enda kätte, aga väga palju ka vastutust. ma tahaksin tänada raportööre suurepärase töö eest. Neil õnnestus väga tähtsad sotsiaaldemokraatlikud lähenemised raportisse sisse kirjutada sinna hulka kuulub näiteks äh, kalurite toetamine ja nende kaasamine otsustes tegemisse. eriti tuleb meil toetada perefirmasid sest nemad hoolitsevad äh, rannikupiirkondades mitte ainult töökohtade eest, vaid ka turismiatraktsioonide eest. kuid on teatud osasid, mida tuleks raportis parandada ja me tegime ka vastavad muudatusettepanekud. sotsiaaldemokraadid tahavad hoolitseda selle eest, et üks keskseid probleeme äh, millega tuleb tegeleda, on ülepüük. meil tuleb mõelda ökoloogilisele jätkusuutlikkusele, sellepärast et see tegelikult on äh, majandusliku üleelamise eelduseks, nii et äh, ökoloogial peab olema kõige tähtsam koht. peale selle mängivad suurt rolli ka partnerlepingud kolmandate riikidega. me palume, et äh, punkt sada kakskümmend üks võetaks välja, sellepärast et seal räägitakse lõivude tähtsusest. me soovime, et kõik kalurid käituksid nii nagu kodus ehk mõtleksid igal pool jätkusuutlikkuse, demokraatia ja inimõiguste peale ja partnerlepingutest tulevad tulud ei tohiks kaduda suurte diktaatorite rahakotti. lõpetuseks, kalanduspoliitika on väga kuum küsimus, sellepärast et seal on väga palju rahvuslikke huvisid. viimastel nädalatel tõi see endaga meie fraktsioonides kaasa väga tuliseid arutelusid ja meil õnnestus leida häid kompromisse. kui sellest projektist saab tõesti ka ähm, kui see projekt rakendub, siis on meil võimalik äh, mõelda Euroopa tasandil lahenduste leidmistele, kus äh, ei räägita rahvuslikest huvidest, no seda tehakse nagunii nõukogus. suur tänu, järgmiseks härra Kallager uh,. president, pre president, nõukogu eesistuja, volinik, kõigepealt tere tulemast volinikule ja jõudu tööle tahaksin ka tunnustust avaldada proua Nevisele, kes valmistas ette raporti. meil on vaja palju selgemaid eesmärke uues ühises kalanduspoliitikas, mis arvestaksid majandust, keskkonnapõhimõtteid, sotsiaalseid olusid. kalanduspoliitika tuleb läbi vaadata, kaasates kõik sidusrühmad seetõttu on meil vaja ka jätkusuutlikku äh, kalavarude haldamise üle järele mõelda, aga see peab äh, tagama ka ähm, äh, elatise meie kalameestele. ma räägin siin nii ähm, tahaksin nüüd rääkida äh, väikekalandusest, äh, rannakalapüügist, see on olulise tähtsusega äh, väga paljudele äärepoolsematele Euroopa Liidu aladele, kus lihtsalt alternatiivset elatist ei ole võimalik teenida. kalanduse, kalandus on tohutult Äh, oluline nendes piirkondades, aga see on nii väikeseulatuline, et ta ei mõjuta eriti äh, meie kalavarude seisu ja äh, tuleb ka öelda, et nendel inimestel ei ole muud sissetulekuallikat kui kalapüük, seetõttu esitasin vastava muudatusettepaneku arvest-, et tuleks arvestada äärepoolsemaid piirkondi regionaalpoliitikas on juba edu saavutatud ja ko-, regionaalsed haldussüsteemid peaksid äh, kaasa aitama vastutuse suurendamist ka uue kalanduspoliitika raames, mis arvestab ka kohalike huvidega. minu oma koduriigis hääletati eelmisel aastal Lissaboni lepingut ja nüüd tänu sellele on Euroopa Parlamendil ka suurem õigusloomeline vastutus. komisjon on tunnistanud seda ning ootame suure huviga koostööd. härra president, loodan, et põhisätted sellest raportist võetakse arvesse ka põhjalikus kalanduspoliitika reformis. suur tänu! ja nüüd poolteist minutit, härra Hatchton. suur tänu! härra president, raportöör ütles kalanduspoliitika kohta, et selle esialgsed probleemid on ikka veel olemas, ma nõustun sellega, mul on kakskümmend seitse aastat kogemust kalanduspoliitikaga Šotimaal, aga see on halb kogemus olnud. kui me nüüd tahame äh, kalandushalduse süsteemile jõuda, mis tõesti funktsioneerib, siis me peame olema valmis äh, radikaalselt oma lähenemist muutma siiani on olnud meil paindumatu kalanduspoliitika, mis kukkus läbi, me peame tunnistama seda. komisjon tunnistab ka seda, et äh, kaheteist miilit äh, säte on olnud siiani äh, edukas, aga mina tegin mu-, muudatusettepaneku, kus ma pigem soovin, et kolleegid mind toetaksid ja ja see on suunatud sellele, et kalandusriigid saaksid ka tegeliku otsustusõiguse, arvestades kohalikke mereolusid. ja seetõttu tuleb jätkusuutliku kalanduse meetmeid eelkõige kohalikul tasandil, regiooni tasandil ähm, rakendada, arvestades suhtelise stabiilsuse põhimõtet ma olen kindel, et kõik soovivad, et meie, me suudaksime oma kalavarusid kaitsta, seetõttu on vaja liikmesriikidel endal vaja otsustada, kuidas regiooniti ähm, läheneda sellele küsimusele. kalatööstusest ja kalavarudest rääkides, siis peab ütlema, et äh, siiani on kalanduspoliitika pigem avalikku arvamust Euroopa Liidu suhtes nendes küsimustes halvendanud. vabandage, teie aeg on läbi ja järgmine kõneleja üheks minutiks, härra Stevenson. aitäh, härra president, eesistuja, volinik, kõigepealt tahaksin ütleda raportööri proua Patronevest, kes on teinud väga suurt tööd ära siin selle raportiga, meil on täna võimalus asju muuta, suunda muuta sellise poliitika puhul, mis kõigi arvates on olnud suur läbikukkumine, aga selle radikaalse veaga ei tohi, muudatusega ei tohi me korrata mineviku vigasid, mitte mingisugust äh, keskset äh, asjade mikrohaldamist, äh, ülevalt alla asjade korraldamist, igasugune kalanduspoliitika reform peab tähendama seda, et üle parda viskamine väheneb, peab Äh, hoolitsema kalavarude eest, et äh, laevastik on vastavuses varude hulgaga äh, ja säästlikkus, jätkusuutlikkus peab olema eesmärgiks ja kõik, kes selles sektoris töötavad, peavad saama sealt väärika elatise. me peame andma tegeliku sisu ka kalanduspoliitika tegelikele väärtustele, et säilitada kalavarusid ja töökohti ja kui me seda suudame, siis me oleme saavutanud progressi. aitäh! Eh, minutiks eh, proua Raspa. suur tänu. meil on eh, vaja tõesti kalandusreform läbi viia, aga ma oleks tahtnud, et me oleksime olnud auahnemad oma eesmärkides, sellepärast et kalavarud on ohustatud. ma olen Roheliste fraktsiooniga vägagi nõus, mis tuleb väga harva ette. aga seekord on nende muudatusettepanekud tõesti vajalikud selleks, et kalavarusid kaitsta ja tagada nende säilimine ka tulevikus. meetmetel on väga tähtis tähendus tuleviku jaoks ja küsimus on selles, kuidas me saame kõikide kalade ja koorikloomade püügikeelu läbi suruda Euroopa Liidus nende paljunemisperioodi ajal. sellepärast, et kui me püüame äh, tursa, äh, mille sees on äh, kalamari, siis tegelikult me ju terve uue põlvkonna äh, turskasid lihtsalt hävitame ära ja mul on väga hea meel, et siin raportis on veel ka Äh, rannikupüüki mainitud, sest äh, rannikupüügi kaud-, kaitsmise kaudu on meil võimalik kaitsta töökohti. peale selle tuleb meil rääkida veel ka jätkusuutlikust vesiviljelusest selleks, et me saaksime kalasid kaitsta. kalasid, mis näiteks äh, elavad kolmandate riikide rannikute ääres. ja peale selle on meil võimalik niimoodi kaitsta ka eksootilisi kalavarusid. suur tänu ja järgmiseks härra Prants, palun üks minut. aitäh, äh, meie äh, fraktsioon usub, et kalavarude säilitamine on liikmesriikide pädevuses kelle kalamehed seal kala püüavad, aga tõesti usume, et on olemas ka Euroopa-ülene ja tegelikult ülemaailmne probleem, mis puudutab ülepüüki ja kalavarude puudulikkust. Äh, peab olema säte, äh, et äh, ka, ka, on säte, et kalamehed peavad ülepüügid pardal, üle parda viskama, isegi kui nende elud on juba ohtu seatud. sellised kalamehed on aga Äh, leiutanud uued lõksud, äh, mis laseksid väikestel äh, kaladel põgeneda ja suuremad saab vabaks lasta enne, kui nad pinnale tuuakse, kui on oht, et kvoot ületatakse väga hea oleks, kui komisjon ja kogu maailm seda, selle asja üle mõtleksid, aitäh. ja nüüd kaheks minutiks härra Kadek. härra president, volinik, mina arvan, et Euroopa Parlamendi raport rohelise raamatu kohta on oluline panus tulevase kalanduspoliitika väljatöötamiseks, see on täie-, põhjalik raport, mis arvestab äh, mitmeid aspekte, äh, merenduspärandit, kalaressursse, majandust, äh, väga oluline raport. ma tahaksin öelda, et, et Prantsusmaa hea meeleks on äh, tulemus äh, rahuldustõrjuda, me tegime siin koostööd kõigi, kõigi kolleegidega, äh, kalavarude teaduslik, teaduse teadus, teaduslik haldamine on vaieldamatult oluline, see aitab jätkusuutlikku kalandust arendada, aga aitab värv, väita, vältida ka olukorda, kus äh, halvustatakse äh, kalamehi, kes reegleid ei respekteeri. seetõttu on vaja äh, kalavarusid hallata organiseeritult, tervitan ka kompromissettepanekuid tõesti, äh, siin ei ole enam räägitud ülekantavatest kvootidest, aga mõned arvavad, et see on hal-, selline instrument, mis aitab saavutada nii ökoloogilisi, majanduslikke kui ka sotsiaalseid äh, Ehm, eesmärke, mina nii ei arva, täna sellist instrumenti ei oleks vaja, see tekitab lihtsalt spekulatsiooni eh, ning eh, segadust eh, individuaalsete õigustega, see, et ma ühinen ka siin proua Carmen Fraga arvamusega, et kui me liiga palju keskendume tööstuslikule kalapüügile, siis see äh, kuulutab hukku meie väikekalapüügile. suur tänu! suur tänu, üks minut, härra Arsenis. suur tänu, härra president, proua volinik. senini on kalanduspoliitika läbi kukkunud kaheksakümmend kaheksakümne protsent, kaheksakümne kaheksa protsendi ulatuses on, on kal-, meie kalavarud ohustatud ja, ja võib-olla ei suudagi taastuda, näiteks Põhjamere tursk, seda on liiga palju välja püütud ja, ja seetõttu peame rääkima kindlasti mm, kalavarude kaitsmisest, aga ka kalameeste kaitsmisest. me oleme kohustatud vähendama väljapüüki, kalandu-, kalapüügivõimsusi, laevastikku, see on esimene ülesanne ka pikaajalises planeerimises. nimelt tuleb järgida ettevaatuspõhimõtet mis aitab pikemas perspektiivis kalavarusid säilitada. oluline on ka arvestada neid põhimõtteid rahvusvaheliste lepingute puhul. otsuse tegemine aga võiks toimuda nii madalal tasemel kui võimalik lähemal kalameestele endile, mis aitab kala ökosüsteeme kaitsta. suur tänu ja nüüd proua Reimers, üks minut president, volinik, täna astume alles esimese sammu kalanduspoliitika reformi pikal teel. tahaksin tänada raportööri, koordinaatoreid tõhusa töö eest. mina oleksin tahtnud näha muidugi veelgi põhjalikumat reformi ja aga kui julgust ei ole, siis olgem äh, vähemalt suhtelise stabiilsuse poolt ma tahaksin tõstatada kormoranide probleemi. raportis on kutsutud üles äh, kalapüügi halduse programmi koostama äh, ja see peaks arvestama ka traditsioone, äh, sotsiaalset tähtsust ja väga oluline on majanduse ja keskkonna tasakaal. suur tänu ja nüüd üks minut, härra Van Dalen. mikro, mikro. mikrofon, palun. voorzitter, terecht is duurzaamheid kernbegrip in het groenboek. suur tänu, härra president jätkusuutlik kalapüük on üks keskseid mõisteid äh, tagamaks äh, kalavarud ka tulevikus ja täita Euroopa Komisjoni keskkonnaeesmärke, kuid siiamaani ei ole meil õnnestunud neid komisjoni seatud keskkonnaeesmärke täita. see tähendab seda, et meil tuleb tõesti see reform läbi viia Euroopa Komisjon peaks mõtlema ka regionaliseerimise peale, sellepärast et niimoodi on võimalik kalandussektorit ja ka keskkonda kaitsta. praegused ettepanekud ei ole olnud äh, tõhusad ja nad on olnud liiga laialivalguvad väga raske on reegleid mõista. ma olen rahul äh, Hollandi kalapüügiga, sellepärast et äh, Holland ja Taani on ainsad riigid, mis on kinni pidanud äh, kvoodisüsteemist. sellepärast tuleks meil lähtuda Hollandi süsteemist ja mul on väga hea meel, et see on kirja pandud ka rohelisse raamatusse, sest see on ainus võimalus tagada jätkusuutlikku kalandust. suur tänu, kallis kolleeg, nüüd poolteist minutit härra Pelder, palun. suur tänu, härra esimees. praegune kalanduspoliitika on vigane ja meil on vaja teha siin kannapööre. seda on ka komisjoni äh, rohelise raamatu sissejuhatuses näha ja ma toetan selle rohelise raamatu koostamist. see kõik näitab aga ka seda, et praegune poliitika ei ole toiminud. mitte ainult kontseptsioon pole olnud halb, vaid ka selle rakendamine. poliitika peab olema rakendatav, see tähendab seda, et meil tuleb poliitikat kujundada lihtsamalt, me peaksime mõtlema rohkem regioonide kaasamisse, ja peale selle on väga tähtis kinni pidada reeglitest Portugali kolleegi raportis viidatakse ka kalanduse ja kalalaevastiku äh, vahest, äh, vahele. me ei saa siin rääkida mitte, me ei saa seda kahte asja ühte patta panna. eelmisel laupäeval rääkisin äh, kaluritega ja Nad rääkisid mulle, et kalurid ja teadlased töötavad üha rohkem koos, mis on väga hea väga tähtis on, et kaluritele antakse võimalus oma arvamust öelda, sest see on kõige õigem tee kalavarude kaitsmiseks. suur tänu, järgmiseks härra Tsukalas, kaks minutit. suur tänu, suur tänu proua volinikule ning suur tänu eriti raportöörile. kõik olulised küsimused on siin juba küll käsitletud, aga ma tahaksin siiski kolm olulist elementi välja tuua. ülepüük nimelt, see on muidugi kahjulik meie kalavarudele, praegu on hinnu, hinnanguliselt kaheksakümmend kaheksa protsenti meie kalavarudest ohustatud ja just kalapüügi tõttu ja äh, need liigid võib-olla ei suudagi ta-, äh, taastuda. ülepüük äh, toob kaasa tegelikult meie saa-, kalasaagi vähe, vähenemise, kalade suurus, välja püütud kalade suurus väheneb, kalad ei suuda paljuneda enam, kalavarud vähenevad ja kalapüük väheneb viieteist aasta äh, taguse äh, perioodiga võrreldes on äh, kalavarud vähenenud tohutult, kalapüügi, kalapüügi kulukus on aga tõusnud. ei ole liialdus, kui, kui me ütleme, et meie kalanduspoliitikal on siiani väga negatiivne mõju olnud. me ei taha ju, et ülepüügi tõttu meie kalavarud kaoksid, me ei tohi unustada, et me peame arvestama keskkonda, majandust ja sotsiaalset dimensiooni kalanduses, me peame suund-, äh, suunama oma jõupingutused jätkusaatlikule kalandusele, mis arvestab kalavarusid, aga ka kalamehi. kalad, kalamehed, kormoranid, hülged, kõik on ühe süsteemi äh, elemendid, nii nagu siin ka üks kolleeg rääkis, seetõttu tuleb teadusuuringuid edendada. minu meelest on see väga tähtis, nii nagu ka härra Kadek ütles. suur tänu. Raad Rotman, üks minut. suur tänu, härra president, proua volinik, minister, kolleegid, kõigepealt suur tänu raportöörile hea koostöö eest, suure töö eest, mis on ära tehtud äh, arvestades erinevaid huvisid. meie jõupingutuste esimene tulemus on see, et Euroopa Parlament on uue kalanduspoliitika orientatsiooni heaks kiitnud, me soovisime eelkõige tekst Äh, vastaks kalameeste soovidele, mis on saavutatud, me räägime siin individuaalsetest äh, ülekantavatest kvootidest, mis on äh, ära muudetud, on avaldatud toetust rannapüügile, väikekalandusele ning samuti samuti äh, on toetatud alt üles lähenemist kõikide sidusrühmadega sektoris tuleb konsulteerida. samuti on loodud äh, sotsiaaldemokraatide äh, ettepanekule vastavalt on, on pandud ette, et kalandusele tuleb ökosüsteemselt läheneda. kui me tõesti suudame ambitsioonika reformi ellu viia, siis me, me peame sellele poliitikale ka vastava eelarve tagama. meie poliitilist pühendumist äh, hinnatakse selle järgi, kui palju me vahendeid äh, uuele poliitikale leiame. suur tänu ja nüüd proua Bilbao. Äh, tere hommikust, president nõukogu volinik. meil on äh, vaja selgeid meetmeid selleks, et äh, edasisi läbikukkumisi vältida ja võtmeks siin on osalus. kalandustööstus äh, ja töötlev tööstus on need, kellel on kõige rohkem huvisid mängud jätkusuutliku kalanduspoliitika ajamisel ja seetõttu nad peavad olema kaasatud selliste määruste kontrolli, nagu meil on aastast kaks tuhat üheksa meil peame asju tegema avatumalt selleks, et meil oleks jätkusuutlikud äh, kalavarud ja tööstus olevate inimeste sissetulek oleks äh, garanteeritud. Äh, on ka oluline regionaliseerida, teha seda vastutustundlikult ja ausalt. me peame võtma arvesse kõikide regioonide konkreetset iseloomu ja tööstuslikku kalastust tuleb eraldi kohelda väikse kapatsiteediga kalastusest me peame põhinema ka teadustööle, peame üle vaatama ka ühtse turukorralduse ja et me kontrollime importe ka kolmandatest riikidest, et kindlustada, et nende tooted, mis Euroopa Liitu jõuavad, on samasuguste standarditega nagu meie enda äh, kalad. peame ka vaatama, kuidas koheldakse naisi kalandustööstuses. aitäh, üks minut, härra Vlasak, palun härra president. roheline raamat äh, kalanduspoliitika reformi kohta on väga teretulnud, tahame lihtsustada seadusandlust siin valdkonnas, tahame, et see muutuks tõhusamaks. väga hindame komisjoni lähenemist võtta vastu mitmeaastane strateegia äh, kalavarude haldamiseks see oleks ka kompromiss äh, äh, kalast, kalanduse ja keskkonna vahel. roheline raamat on selles valdkonnas esimene samm, mis peaks viima potentsiaalne reformini. aga tahaksin, et rõhutataks äh, rohkem akvakultuuri, et edendataks kõiki neid valdkondi, mitte ainult merede puhul, vaid ka siseveekogude puhul. tahame edendada ka rannapiirkondi ja äh, heakvaliteedilist äh, toitu, seetõttu toetan kõiki muudatusettepanekuid, aitäh! suur aitäh, härra Valessa, kaks minutit. suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad. see kalandusraport on väga tähtsa, väga tähtis äh, rannikuelanikele. kahjuks kalanduspoliitika Euroopas ei ole võimeline vastama väljakutsetele, mis tema ees seisavad, nagu näiteks ülepüük ja erinevad võimalused. väga tähtis on äh, kalanduspoliitikat reformida, me oleme praegusel hetkel selle protsessi alguses ja meil tuleb kogu kalanduspoliitikat äh, muuta. ma tänan proua raportööri suurepärase raporti eest ja me peaksime seda toetama. kõigepealt tuleb meil äh, ülepüüki vähendada, see on üks tähtsamaid äh, küsimusi, mis tuleb lahendada, me peaksime siin sekkuma turule erinevate mehhanismide kaudu. meil on paar mehhanismi, mis tõesti ka toimivad ja tagavad äh, selle sa-, sektori parema toimimise. meil tuleb äh, kalamehi rohkem kaasata otsuste tegemisse, sest äh, see on kasulik kõikidele osapooltele roheline raamat teeb väga häid ettepanekuid äh, olukorra muutmiseks ja toob väga selgelt välja probleemid. proua Neevese raport näitab, millised on lahendusvõimalused ja ka, ja neid muudatusettepanekuid tuleks ka edaspidi arutada, sellepärast et muidu võib juhtuda see, et äh, me viime jällegi läbi reformi, millega ei ole võimalik alandust äh, päästa. suur tänu, kallis kolleeg ja nüüd kolleeg Jotova, palun üks minut. kallid äh, kolleegid, proua volinik, see on esimene kord, kui pärast Lissaboni lepingut poliitikat äh, formeeritakse, ma olen teadlik sellest, milline on meie vastutus siin arutlus rohelise raamatule oli äärmiselt terav ja tahaksin tänada raportööri head tehtud hea töö eest. tahaksin rõhutada ühte reformi elementi, mis on äh, kõigi, kogu sektori jaoks äh, äh, väga oluline. tuleb arvesse võtta ka Euroopa Liidu laienemist aastatel kaks tuhat neli ja kaks tuhat kaheksa olemasolev süsteem, mille järgi asju analüüsitakse, tehakse otsuseid, peaks äh, arvesse võtma ka nende uute riikide spetsiifikaid Äh, on vaja rõhutada Musta merd ja eriüksust, mis on vaja selle haldamiseks luua. tuleb arvesse võtma, võtta rannapiirkondade inimeste vajadusi, ütlen seda kõike tulevase finantsraamistiku kontekstis, äh, kus seda reformi tuleb arvesse võtta. ja lõpetuseks ma ei, arvan, et me ei peaks toetama ettepanekut vähendada öö, äh, laevastiku ülekapatsiteeti, sest et sellel võib olla negatiivne mõju äh, kalameestele tõsise majanduskriisi tingimustes. aitäh, nüüd üheks minutiks härra Davis, palun. kas te palun alustaksite uuesti, sest mikrofon ei töötanud. aitäh äh, äh, ma loodan, et volinik arvestab seda, mida me ütlesime see kuu hariliku tuunikala kohta, see näitab, mida koda arvab ja seda ka, et äh, paljud parlamendiliikmed on valmis üsna radikaalse reformi poolt hääletama. eile käisid parlamendiliikmed seminaril, mida ma korraldasin äh,, äh meretudengite nõukogu poolt äh, äh,. see pandi kümme aastat äh, tagasi kokku partnerluses keskkonna ja ärihuvide vahel äh, Äh, selle aasta lõpuks äh, on ilmselt äh, kümme protsenti selle organisatsiooni poolt, kalavarudest selle organisatsiooni poolt sertifitseeritud. me peaksime toetama neid jaemüüjaid, kes toetavad seda organisatsiooni, see annab tarbijatele usaldust, see annab rohkem raha kalameestele, kes on oma tegevuse jätkusuutlikult sertifitseerinud ja see näitab ka, et Äh, annab ka tuleviku üks lubadus, et nende töö täna ei sea tulevikus kalandust ohtu. ma loodan, et komisjon oma ametiajal toetab selle organisatsiooni tegevust, äh, see on nagu kullastandard. aitäh, nüüd üheks minutiks proovime kinni. suur tänu, härra president, lubage mul tänada töökat raportööri suure töö eest Lissaboni leping on vastu võetud ja nüüd on meie parlamendil ka vaja kaks äh, põhjalikku äh, reformi läbi arutada. põllumajanduspoliitika, alanduspoliitika reform. probleemid on sarnased, me soovime parimat tulemust, äh, pari- ja samas olen ma veidi mures, seletuskirjas on ka sellest räägitud, kahe tuhande teisel olid, aastal olid ka meil väga head kavatsused, aga reform ikkagi kukkus läbi ja äh, ei suudetud tagada ka jätkusuutlikkuse kriteeriumi. mulle meeldib raportööri praktiline lähenemine sellele, et tuleb välja tuua kõige tähtsamad põhimõtted, ökoloogia, majandus, sotsiaalne dimensioon ja loomulikult e, kalapüük puudutab eelkõige kohalikke inimesi ja regioone. mulle meeldib eriti see mõte, et e, võiks vähem püüda ja sii-, ja siis rohkem kalu saada. et e, me võiksime sama põhimõtet kasutada ka põllumajanduspoliitikas. suur tänu, üks minut, härra Kapulas härra president, juba mitmed kõnelejad on öelnud, et meil on vaja sotsiaalselt jätkusuutlikku ja ka keskkonnapoliitilises ja majanduspoliitilises mõttes jätkusuutlikud kalanduspoliitikat. siin rohelises raamatus tõstatatakse väga palju küsimusi, kuid lahendused on kõhklevad raportis on välja toodud erinevad põhimõtted, erinevad lahendusteed, aga nüüd on meil vaja konkreetseid meetmeid saavutamaks eesmärki ja seda nii kiiresti kui võimalik. meil tuleb äh, tervitada raportööri püüdlusi leida lahendust äh, ja leppida kompromissida, kompromisse nendes küsimustes, kus vastuolud on kõige suuremad. meil on vaja suuremat vastutust ja äh, õigusloomelise resolutsiooni projektiga on meil võimalik äh, teha ka ettepanekud, äh, millega me saame olukorda päästa. ma arvan, et me peaksime selle raporti poolt hääletama. suur tänu ja nüüd üheks minutit kolleeg, üheks minutiks kolleeg Sanchez Presedo. suur tänu, härra president ühise kalanduspoliitika reform on äh, tulevase Euroopa väga tähtis osa. kalanduspoliitika mängib Euroopa rannikualadel väga suurt rolli ja sellepärast on meil vaja ka teadustööd, rohkem teadustööd selles valdkonnas ja meil on vaja tagada parem ähm, tarbijate kaitse. see kõik mängib väga suurt rolli ka meie välissuhetes ja meil on vaja äh, kaitsta kalureid meil tuleb kaitsta kalavarusid, meil tuleb tagada stabiilsus. kvoodid peaksid rohkem lähtuma öö, äh, kalanduse vajadustest ja kontrollidest need piirkonnad, mis sõltuvad kalandusest rohkem, peaksid saama ka rohkem toetust, see kõik peaks olema ühise kalanduspoliitika osa, ma toetan seda raportit ja soovin raportöörile ja variraportööridele kõike head ja tänan neid. tahaksin komisjoni ja nõukogu üles kutsuda meie seisukohti tulevikus arvestama. suur tänu ja viimane kõneleja on Ole Kristensen, üks minut, palun suur tänu, härra president. ühine kalanduspoliitika on väga tähtis, aga väga tähtis on ka, et kalanduspoliitika leiaks Euroopa kodanike ja kalunike toetuse. ja selle all mõtlen ma seda, et meil tuleb kalanduspoliitikat rohkem regionaliseerida. selleks, et me saaksime eh, praegused kesksed eesmärgid Euroopas detsentraliseerida selleks, et seda saavutada, peab äh, poliitika leidma si-, stiimuleid. ja me peaksime keelustama illegaalse kalanduse, meil tuleb rohkem kontrollida liikmesriikides. rannikupüüki tuleb kaitsta selleks, et väikeste paatide omanikud saaksid eristaatuse, sellepärast et nemad püüavad kala, mis on värske, nad püüavad seda iga päev, nende püügimeetodid on jätkusuutlikud ja aitavad kalavarusid hoida ja sellepärast on meil ka seda reformi vaja. suur tänu ja sellega on kõik iseenda nimel kõnelejad saanud sõna ja me tuleme järgmise vooru juurde, milleks on vaba mikrofon. seitse kolleegi on soovinud sõna saada. reeglid näevad ette, et ainult viis saavad sõna, aga viie ja seitsme vahel pole väga suur vahe. nii et annan kõigile sõna, kuid võtan teilt mikrofoni ära kohe, kui minut on täis ja kõigepealt proua Sanchez-Schmidt, palun. Monsieur le Président, Madame le Commissaire härra president, proua volinik, minister, kallid kolleegid, tervitan proua raportööri ettepanekut rohelise raamatu osas, liigub õiges suunas. kindlasti tuleb uues kalanduspõhimõtte äh,, poliitikas lähimuspõhimõtet arvestada ja arvestada äh, kaland, kalandust kui äh, sektorit, kus on palju ressurssi, töökohti. tahaksin teie äh, tähelepanu juhtida ka äh, rannakarpide kasvatamisele, meil on vaja praktilist adapteeritud lähenemist. selline sektor äh, on, saab väga sageli kriisi tõttu kannatada, et seal tegutsevad eelkõige väiked äh, ettevõtjad, tootjad ootavad olulisi samme Euroopa Liidult, et nad saaksid olla kindlad, et nende tootmine jätkub, tegevus jätkub samuti arvestades, tuleb arvestada bioloogilist reproduktsioonitsüklit. suur tänu. järgmine kõneleja, palun. härra president, mina tahaksin raportööri ja ka siin kohal olevaid kalureid tervitada tõesti, meil on vaja leida meetmeid, mis on mõeldud just äh, äärepiirkondadele ja arvestab geograafiliste iserasustega ning mõtleb ka rannikupüügi peale. sotsiaaldemokraadid on teinud muudatusettepanekuid äh, eriti selles osas, mis äh, puudutab ülekantavaid kasutusõigusi. Need muudatusettepanekud soovivad tagada stabiilsust ja äh, äärepiirkondade puhul on väga tähtis, et me räägiksime geograafilistest iseärasustest ja seda ikka selleks, et me saaksime veel ka seda nii-öelda keskkonnamärki kasutada. siia on sisse viidud ka miilivöönd, aga seda tuleks muuta, kõnelejad katkestati Uh, you, uh, suur tänu, härra president, lubage mul ka tunnustust avaldada raportöörile. ühine kalanduspoliitika on kahjustatud, diskrediteeritud, nüüd on meil uus algus, mulle tundub, et kalanduspoliitika selleks, et usal-, usaldusväärsus taastada, peab arvestama jätkusuutlikkust, kui kala ei ole, siis ei ole kalandussektoril ka tulevikku. teiseks, eh, etteaimatavus kalameeste jaoks, nad peavad saama planeerida oma tööd, kolmandaks ülepüügi eh, vähendamine ning eh, meil on sellist poliitikat samuti vaja, kus tulevad, kus pakutakse lahendusi mere tagasiviskamise vältimiseks kalandussektorile, kalanduskogukondadele, kalameestele peab äh, loodama tulevikuvõimalusi. kõneleja katkestati. järgmine kõneleja, härra Romeva suur aitäh, härra president, ka mina tahaksin kasutada seda võimalust, et rõhutada mõningaid punkte, mis meie arvates on äärmiselt olulised siin raportis. tahaksin teile meenutada ka mõningaid neid punkte, see ennetav põhimõte, mis on väga oluline, püügi vähendamine äärmiselt oluline Äh, avalike toetuste piiramine, äh, kuritegude üle kohtumõistmine, kus on selged tagajärjed nendele, kes äh, kuritegusid toime panevad ja samal ajal tuleb edendada jätkusuutlikke kalavarusid, mis tähendab seda, et tuleb paremini defineerida seda, mida me peame silmas väikesemahulise kalapüügi all. tahaksin mainida ka seda, Äh, rolli, mis on naiste tööl, siin seda peaks tunnustama ja see on pandud ka muudatusettepanekutesse. ja lõpetuseks on oluline edendada äh, suuremat äh, ühtevust kalanduskokkulepete vahel erinevate riikide, Guinea ja Maroko tuleks siin ära mainida. aitäh, härra Romeva, härra Kuno, palun. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin kõigepealt õnnitleda proua Tamma Kiit ja loodan, et äh, meie koostöö kujuneb edukaks, ta tegi väga head tööd läbirääkimistel. kalandus mängib stabiilsuse tagamisel väga tähtsat rolli, seda on siin juba mitu korda öeldud. jah, otse loomulikult tuleb meil kalavarusid kaitsta ja meil tuleb seda teha jätkusuutlikult. meil tuleb tõesti kalavarusid säästa selleks, et me, ka meie talu, kaluritel oleks tulevik. me räägime siin praegu majanduslikest ja ökoloogilistest äh, aspektidest, aga me peaksime rääkima ka erinevate liikide kaitsest, siin on juba räägitud näiteks äh, äh, hüljestest, Euroopal on tuhandeid kilomeetreid pikk äh, rannikujoon ja seal elavad väga paljud kalurid, perekonnad, mis sõltuvad kalandusest ja turismist. nii et sellepärast tuleb meil leida ühine kalanduspoliitika, mis arvestab kõikide nende nüanssidega kõnelejad katkestati ja kolleeg Sikerski järgmisena, palun. kalanduspoliitika peab arvestama keskkonna ja majanduse küsimusi ja ühendama need kalurite elutingimustega kalapüügikvootide paikapanemisel tuleb arvestada kalavarudega meil on vaja toetada kalamehi ja seda erinevates valdkondades, investeeringutes, sotsiaalvaldkonnas ja nii edasi. ühine kalanduspoliitika peab arvestama erinevate regioonide ja vete olukorraga, sellepärast on meil vaja ka erinevaid nõuandvaid komisjoni, mis äh, töötaksid koos liikmesriikide Euroopa Komisjoniga. me peaksime tugevdama ka kalurite organisatsioonide positsiooni ja me peaksime toetama ka selle eest, et kalurid saaksid värske kauba turule tuua. suur tänu, härra Kelly! Äh, seitsme kuu jooksul parlamendisaadikuna ei ole ma kohanud kunagi rohkem vihaseid inimesi, kui nüüd need äh, kalapüüdjad, kalamehed, äh, kes minu valimisringkonnas on. kalanduspoliitikat peab kindlasti reformima peame säilitama küll kalavarusid, aga ka rannakogukondi ja need kaks asja tegelikult ei välista teineteist. tuleb toetada väike kalapüüdjate tegevust Äh, uut tehnoloogiat peab kaasama. Äh, kindlasti sellised tehnoloogiad, mis vähendavad äh, kalade tagasi merre viskamist, on äärmiselt olulised. tuleb kasutada uust, uusi teaduslikke arenguid, see peab olema objektiivne ja ajakohane, aitäh. suur aitäh, sellega oleme jõudnud kõnelejate nimekirja lõppu vaba mikrofoni menetluses ja nüüd annan sõna härra Martin Frogerale nõukogu nimel, et ta saaks äh, vastata erinevatele sõnavõttudele. Teil on sõna. suur aitäh! härra president, ka mina sooviksin tänada proua Patronevest äh, selle töö eest, mis ta on ära teinud. senini nõukogus peetud debattidel on ministrid ühehäälselt toetanud ref-, mõtet reformist, mis äh, on oluline selleks, et lihtsustada neid äh, reegleid, mis on paigas, tugevdada regionaalset otsuste tegemist ja toetada äh, strateegilisi aspekte ja põhimõtteid. oleme nõus ka sellega, et tuleb vähendada ka tagasi merre viskamist Äh, konkreetsed punktid on järgmised, tuleb säilitada olemasolevaid reegleid äh, ligipääsu osas, äh, vahendeid pikaajaliselt säilitada, tuleb kaasata rohkem professionaale selles sektoris ja mis puudutab märgistamist, sertifikaate, siis ka see põhimõte tuleb, seda tuleb tugevdada et tuleb kasutada toetusi ainult erandlikult, et vähendada ülepüüki tuleb integreerida akvakultuure ja kalanduspoliitika peab olema osaks integreeritud merenduspoliitikast, tuleb ka tugevdada Euroopa tegevust rahvusvahelisel tasandil. hetkel on debatid rõhutanud erinevaid seisukohti järgnevates aspektides. inimesed lahkuvad kalandussektorist, ülekantavad kvoodid, maksustamine, meetodid, kuidas vähendada kalade merre tagasiviskamist ja ülepüüki, ülemaailmne rahastamine ja suurem toetus väiksematele kalapüüdjatele ja äh, rannakogukondadele oma kõne alguses ütlesin, et nõukogu ei ole veel ühtegi vastust, otsust vastu võtnud, enne eel-, järgmisest aastast ei ole meil ka seda plaani, sest et selleks ajaks on komisjon meile esitanud oma seadusandlikud ettepanekud. lõpetuseks tahaksin tervitada kalandussektorit ja nende esindajaid, kes täna siin on. aitäh, härra Martin Fragero, nüüd annan sõna proua Tamanakine komisjoni nimel aitäh, härra president, tahaksin tänada kõiki parlamendiliikmeid äh, nende sõnavõttude eest. see, et nii palju sõnasoovijaid oli, on äärmiselt julgustav. Äh, kõige rohkem mainitud sõna oli jätkusuutlikkus, nii et äh, jätkusuutlik ja raamkokkulepe üldiselt ei saa vastata kõigile nendele märkustele, mis siin tehti, aga tahaksin rõhutada mõnda prioriteeti. väiksed kalapüüdjad ja rannapiirkonnad, need on prioriteediks. tahan teile kõigile kinnitada, et me võtame äärmiselt tõsiselt teie sõnavõtte selles küsimuses. tahaksin ka üle kinnitada, et mul ei ole mingit kavatsust mingisuguseid eh, rangeid reegleid kehtestada hobikalapüüdjatele. teiseks, regionaliseerimine. Eh, tahaksin teiega detailsemalt arutada selle, seda, kuidas täpselt seda põhimõtet rakendada, sest äh, Eh, siin on meie ees väga suur diskussioon. ülekantavad eh, kalandusõigused. Eh, see, siin on käimas juba äärmiselt terav debatt, kus on palju panustajaid. lõpptulemust ma ei tea, aga kindlasti võin öelda, et seda küsimust ei saa ignoreerida paljud liikmesriigid juba rakendavad seda süsteemi, nii et teen ettepaneku, et meil oleks selge diskussioon, võib-olla näiteks kalanduskomisjonis, kuna tegemist ei ole praegu dialoogi lõpuga, siis meil on vaja äh, selget diskussiooni ülekantavate kvootide osas, äh, tuleb organiseerida hea diskussioon, et kogu sellest küsimust äh, täielikult mõista. veel mõned prioriteedid selge võrdne mänguväli Vahemere puhul äh, ja teise kalameeste puhul teistest riikidest. see on äärmiselt selge ja me peame seda tegema, et kindlustada ausat äh, konkurentsi kalandussektorit. Äh, kala tagasi merre viskamine, märgistamine, need on meie prioriteedid. tuleb rõhutada vajadust äh, Äh, uue kalanduskokkulepete mudeli üle, kus oleks ka inimõiguste klausel sees. suur aitäh teie sõnavõttude eest. see ei ole kindlasti dialoogi lõpp, see on äh, väga hea debati algus meie vahel. aitäh, proua volinik. selle päevakorrapunkti lõpetame, andes sõna raportöörile proua Patronevesele, kellel on kaks minutit. Te, proua Patroneves, teil on muide väga ilus nimi. seal on kõik ilus, meri, mäed, lumi aitäh, härra president, soovin tänada kõiki, kes on siia debatti panustanud täna täiskogul ja äh, ootan väga teie jätkuvaid äh, kasulikke panuseid meie sellesse debatti. nagu volinik just ütles, siis me peame jätkuvalt tegema koostööd selleks, et oma eesmärke saavutada. asi on nagu selles, et äh, sellises raportis nagu see ei ole võimalik kõiki rõõmsaks teha osad ütlevad, et me ei suutnud minna piisavalt kaugele mingite aspektidega, teised ütlevad, et teiste aspektidega mindi liiga kaugele. ma arvan, et hetkel on oluline see, et äh, selle raportiga üritame me saavutada head tasakaalu peamiste probleemide vahel ja et sellest tuleb selge ja hea konsensus, et äh, üldiselt see raport panustaks sellesse, et me suudame äh, rahuldavalt äh, vastata sektori vajadustele ja nõuetele. oleme selle raportiga teinud kalanduskomisjonis ränka tööd äh, proua Fraga juhtimisel ja nagu ma ütlesin, siis äh, loodetavasti jõuab see raport nüüd nõukogu ette ja nõukogu ja komisjon arutavad seda, et me kõik koos suudaksime selles äärmisest olulises valdkonnas edusamme saavutada ja teha ka seadusandlikke ettepanekuid kalanduse sektoris. loodetavasti suudame me teha tööd meeskonnana, võttes arvesse äh, kõiki murepunkte Euroopa Liidu erinevates äh, punktides ja kalandustööstuses Euroopa Liidus. ja loodetavasti suudame me saavutada tasakaalustatud olukorra kogu sektoris, et suudaksime tekitada sellised tingimused, millega kalandussektor muutuks lõpuks jätkusuutlikuks ja arendatavaks pikas perspektiivis. suur aitäh, ütleb härra president, sellega on debatt lõppenud. hääletus toimub täna umbes tunni pärast kell pool kaksteist. järgmine päevakorrapunkt komisjoni avaldus raudteede ohutus, sealhulgas Euroopa signalisatsioonisüsteem. loomulikult